istung jätkub. eilse istungi protokoll on kättesaadav, kui märkusi ei ole, siis loeme selle kinnitatuks. protokoll on kinnitatud. esimene punkt.